kaks tuhat kolmteist demokraatia ja inimõiguste olukorrast maailmas ning Euroopa poliitikast sellega seoses ning palun nüüd raportööril, härra Pantseeril, nelja minuti vältel tutvustada raportit, palun, härra Pantseri. Grazie, presidente. Il rapporto sui diritti umani del Parlamento europeo. tänan, härra president. inimõiguste raport on väga oluline hindamisvahend, mida parlament kasutab, vaadates Euroopa Liidu poliitika mõju maailmas. me usume, et see on väga oluline, et me paneme paika suunised, et Euroopa Parlament, komisjon ning volinikud saaksid neid arvestada oma poliitilistes valikutes aastal tuhat kaheksasada üheksakümmend kaks avaldati Rudolf Viheringi raamat, mis oli vastulöök tolle, tol ajal algavale fašismile ning saame tänagi rääkida veel võitlusest õiguste nimel, kas on need kodanikuõigused või muud õigused. ning kokkuvõtvalt saame öelda Hanna Arenti sõnadega, et meil peab olema õigus õigustele ning see lause peaks olema endiselt meile juhtpõhimõte, et meil on õigus õigustele. ning äh, ja see õigus on igaühel ning inimestel üldiselt. on selge, et sellised saavad õigused meile juhtpõhimõtteks no siin on räägitud diskrimineerimispoliitikast ning äh, on seda taunitud, näiteks ähm, samasooliste äh, õigustega seoses, aga me teame, et majanduskriisi ajal on õigused teatud mõttes luksus finantskriisi ajal, seetõttu on vaja, et stabiilsus taastataks teatud riikides, ma mõtlen meie naab-, naaberriike kui õigusi ei järgita, mida aga siis teha? mida me tahaksime siis teha, nüüd kui õigusi hakatakse piirama, näiteks ütleme tööga seoses, tervishoiuga seoses, kodanikuõigusi, ühiskondlikke õigusi, siis ei saa enam rääkida demokraatiast. Need õigused peavad olema tagatud. ning me ei saa lasta tekkida olukorral ka, kus majandus hakkab paika panema õigusi, ainult neid, mis on kooskõlas majandusega. meil on vaja kultuurilist arutelu, arutelu, mis on laiem sellest, mida me oleme siiani pidanud, mis on laiem kui see, mida majanduskriis üritab meile ette kirjutada. meil on vaja transformatsiooni ning peame hakkama tegelema küsimustega sellest, kuidas käsitleda evolutsiooni, arengut meie ühiskondades ning äh, praeguse raportiga üritame saata lihtsa ja selge sõnumi. et õigused ei kahjusta demokraatiat, vastupidi, õigused on vajalikud selleks, et demokraatia ja poliitika toimida saaksid ning iseäranis kodanikuõiguste osas on meil siin tegemist kohustusega kõikidele need õigused tagada. me ei taha lasta tekkida olukorral, kus õigusi hakatakse nii-öelda üle mängima, õigustel on oma mõõde oma ruum, mille sees nad kehtivad ning see puudutab kõiki, nii mehi kui nai-, naisi. meil on siin väga palju veel ära teha ning Euroopa ülesanne seisneb siin selles, et äh, antud väljakutsega silmitsi seista ning äh, üritada sellest jagu saada. ning tagada, et inimesed saaksid kõikjal inimõigustele tugineda. palun, kõrge esindaja. Eh, ringraziando uh Eh, tahaksin kõigepealt tänada raportööri. ning kõiki teisi, kes on selle suurepärase raporti koostamisele kaasa aidanud. oma töö alguses rõhutasin, et inimõigused on mulle väga olulised ning ütlen ka praegu, et jagan teie analüüsi sajaprotsendiliselt ning järgin teie üleskutset selles mõttes, kus te ütlete, et, et inimõigusi peaks vaatama väljakutsena. me peame siin astuma nii väikesi kui suuri samme nende tagamisel ning see on üks täiesti kindel asi, jätkan inglise keeles. mul on väga hea meel, et saan osaleda arutelus selle raporti osas. ning nagu raport õigesti mainib, on põhiõiguste hartas kirjas, et me peame üksikisiku ja inimväärikuse seadma meie tegevuse keskmesse. inimõiguste kaitse on peamine prioriteet meie välistegevuses ning ma ei ütle üks prioriteetidest, ma ütlen peamine prioriteet. see peab olema see prioriteet, millele rajanevad meie suhted kolmandate riikidega parlament on selle, selle eesmärgi keskmes, parlament tegeleb inimõiguste edendamisega oma igapäevases töös läbi konkreetsete meetmete. parlamendi liikmed käivad riikides, kus neid õigusi ohustatakse. parlamendi arutelud kiireloomulistes küsimustes ning Sahharovi auhinna andmine on kaks näidet parlamentaarsest diplomaatiast ja seda on meil vaja meie üldise Euroopa demokraatia ja inimõiguste edendamise poliitika osana. inimõigused on maailmas väljakutse. ma jagan arvamust, et meil on siiski õnnestunud edasi liikuda terves reas valdkondades pärast kaks tuhat kaksteist inimõiguste paketi väljavõtmist, vastuvõtmist ning meie esimest inimõiguste alast tegevuskava kaks tuhat neliteist. see plaan on võimaldanud Euroopa Liidul saavutada rea olulisi eesmärke. kõik Euroopa asutused, institutsioonid on osalenud inimõiguste alases töös ning, ning sellest on saanud kõigi osalusega protsess. me oleme andnud enda käsutusse vahendid selleks, et viia inimõigused meie välispoliitika keskmesse. oleme öelnud, deklareerinud, et me osaleme vastutustundlikult selles dialoogis ning oleme samal toonil suhelnud ka oma partneritega. Teie toetus selles tegevuses on olnud äärmiselt oluline. nüüd on aga aeg liikuda veelgi kaugemale ning struktureerida meie ühine töö vastavalt ühiselt kokku lepitud prioriteetidele. oma ametisse astumisest alates olen üritanud edasi viia inimõiguste agendat, töötades välja uue tegevuskava ettepaneku ning ma tahan, et see ei keskenduks mitte üksnes konkreetsetele tegevustele, vaid poliitilistele prioriteetidele. ja selles raamistikus peaks üks meie prioriteet olema demokraatlike muutuste toetamine. meie diplomaatilised püüdlused ja parlamentaarne töö peaksid üksteist toetama ning selles mõttes mul on hea meel näha raportis, et te tunnustate meie tööd ning meie pühendumust meie Äh, kohu-, poolt võetud kohustust äh, anda aru oma tegevusest parlamendile. oleme märksa rohkem teinud tööd ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega, nii äh, seoses Euroopa Liidu poliitika kujundamisega inimõiguste valdkonnas, konsulteerides kodanikuühiskonna organisatsioonidega enne ja pärast inimõiguste alaseid dialoogi seoses kõigi oluliste poliitiliste arengutega ning pärast nõukogu inimõiguste alase töörühma koosolekuid. see kõik on muutunud süsteema, süstemaatiliseks praktikaks. detsembrikuine inimõiguste alane foorum tõi kokku üle kahesaja kodaniku ühiskonnaorganisatsiooni üle maailma ning andis meile võimaluse arutada Euroopa poliitika sõnavabaduse valdkonnas. mul on hea meel märkida, et te jagate seda kõrget hinnangut, mille ma annan Stavros Lambrinidisele, inimõiguste alasele Euroopa esindajale, kes on teie endine kolleeg Stavros, kes istub siin minu kõrval, on teinud äärmiselt olulist tööd inimõiguste alaste prioriteetide tutvustamisel maailmas. ta on suhelnud oluliste partneritega, teinud koostööd erinevates regioonides inimõiguste alaste mehhanismidega ja muul viisil toetanud seda valdkonda ning mul on hea meel teatada teile täna, et ma olen otsustanud tema mandaati pikendada ning nõukogu on minu otsuse kinnitanud nüüd tagasi meie ühise töö juurde, mis puudutab prioriteetide seadmist inimõiguste vallas. lubage mul eh, mõned sisulised märkused esitada. üldiselt olen täiesti päri teie lähenemisega. on ülim aeg, et me keskendaksime oma jõupingutused eh, sellele, et meil oleks tõesti sidusus sise- ja välispoliitika vahel. kui me tahaksime, kui me tahame, et liitu tajutaks ülemaailmse tegijana, siis peame tõsiselt mõtlema eh, sellele, kuidas meie sisepoliitika mõjutab inimõiguste olukorda väljaspool meie piire ning meie välistegevus peab olema seotud selle, selle tööga, mida asepresident Timmermans teeb, tagamaks Euroopa Liidu poliitika vastavust põhiõiguste hartale. me peame tegutsema sidusalt inimõiguste vallas, sõltumatult sellest, kas me räägime olukorrast väljaspool Euroopa Liitu või siis seespool Euroopa Liitu. ja seespool Euroopa Liitu peab meil loomulikult kõik korras olema, et me, meid usaldataks. edasi raportis näen ma paljusid teemasid, mida ma tahaksin samuti näha prioriteetidena oma tegevuskavas. võtame mõned näited. lisaks vajadusele suurendada sidusust välis- ja sisepoliitika vahel, tahaksin teatada meie toetusest kodanikuühiskonnale, poliitiline, tehniline, rahaline toetus ning suurendada jõupingutusi äh, aidata kodanikuühiskonda, mida surutakse mitmetes riikides. teiseks, me peame tegelema nende ulatuslike inimõiguste rikkumistega, mis tegelevad konflikti, mis toimuvad konflikti- ja kriisipiirkondades meie ümber. me peame suurendama oma võimekust niisuguste rikkumiste ennetamiseks ning suurendama rahvusvaheliste mehhanismide tõhusust, millega võideldakse nende toimepanijate vastu ja üritatakse neid vastutusele võtta kolmandaks, inimõiguste valdkond ei ole abstraktne, meil on konkreetsed meetmed, mida me saame kasutada Euroopa Liidus, aga me peame neid meetmeid tõhustama ning lubage, ma räägin sellest paari sõnaga. seoses dialoogiga inimõiguste vallas üritan ma tagada, et see ei jääks isoleeritud dialoogiks, see peaks olema sisendiks kahepoolsetesse kontaktidesse partnerriikidega ning see töö, mida Labros teeb, on tihedalt seotud ähm, just äh, selle valdkonnaga. neljandaks, tahan suurendada meiepoolset edendustööd seksuaalvähemuste ja laste õiguste osas ning äh, usu- ja sõnavabaduse osas. läbi suuniste, läbi teadlikkuse tõstmise meie ametnike ning liikmesriikide diplomaatide seas ning tahaksin äh, tagada, et teie delegatsioonid, kellel on tihedad kontaktid üle maailma paljudes riikides, teeksid samuti enam ära nende väärtuste edendamiseks. ma usun, et äh, siin me saame oma jõupingutusi kooskõlastada ja koordineerida. viiendaks, seoses inimõiguste jagamatuse ja universaalsusega jätkame majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste õiguste edendamist läbi arenguabi. ka selles kontekstis usun, et Euroopa Liit saab võtta endale maailmas liidri rolli ÜRO suuniste rakendamisel äri- ja inimõiguste osas, nagu härra Howitt rääkis äh, äriühingute sotsiaalse vastutusega seoses peetud kõnes. usuvähemused on meile kõigile oluline küsimus. olen juba alustanud dialoogi partneritega, võitlemaks vägivallaga, mis pannakse toime religiooni nimel ning äh, üritamaks tegeleda nende algpõhjustega, kas need on majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed, samuti radikaliseerumisega meie ühiskondades ja Lähis-Idas ning ka muudes kohtades maailmas, nagu Afganistan ja Pakistan. lubage, et ma rõhutan ka, et meie ühiskondades on niisugused asjad olemas ja me peame taaskord tagama sidususe sise- ja välispoliitika vahel. olen veendunud, et usuvabaduse tagamine äh, saab äh, käia käsikäes ainult sõnavabadusega ning võitlusega terrorismiga. meil ei saa olla mingit turvalisust ja stabiilsust ilma, et oleks tagatud inimõigused ning peame meenutama mitte ainult endale, vaid oma partneritele seda iga päev. viimastel kuudel oleme hukka mõistnud väga tugevalt need ulatuslikud inimõiguste rikkumised, mis Daeshi ja teistel poolt on toime pandud. Euroopa Liidu liikmesriigid on rahvusvahelise siis rühma keskmes tegevuses Süürias ning osaleme ka Iraagi toimuvas tegevuses. üritame tagada abi jõudmise piirkondadesse, kus on haavatavad inimeste rühmad ja raske olukord. Süürias piirkondades, kus vägivalda on vähem, üritame rakendada programme vähemustele, tagamaks turvalisus kõigile etnilistele ja usuvähemustele. tagada erivajaduste inimestele vajaduste katmine ning taaslõimida ühiskonda haavatavad rühmad. samuti toetame jõupingutusi selleks, et dokumenteerida inimõiguste rikkumisi ja selleks, et tulevikus need rikkujaid vastutusele võtta. mul on hea meel näha palju olulisi soovitusi ja ettepanekuid teie raportis ning ma olen kindel, et koostöös teiega õnnestub meil need üheskoos rakendada ning ma usun, ma olen kindel, et meie arutelus, arutelu käigus esitatakse neid ettepanekuid veel palju. aitäh! <clears throat> suur aitäh! järgmisena proua Haudala. üks minut. aitäh, juhataja. kui me arutame iga-aastast ähm, inimõiguste aruannet, on alati tähtis päev ja arengukomisjoni nimel tahaksin ma öelda, et härra Panseri on arengukoostöö täielikult äh, seotud sidunud inimõigustega ja ma olen veendunud, et ka kõrge esindaja näeb seda meie välispoliitika osana. ma olen ühtlasi ka väga uhke, et eriesindaja Stavros Lambronidis ametisse määrati, nii et palju õnne. see oli väga õnnestunud valik juba eelkäija puhul. härra Pantseri Panseri raportis on näha, et väga palju on selliseid inimõiguste küsimusi, mis on seotud arengukoostööga. ma olen veendunud ka, et teie, proua asepresident, et te teete head koostööd ka arengukoostöö peadirektoraadiga. inimõiguste põhine lähenemine arengukoostööle tundub nii iseenesestmõistetavana, et Ähm, seda võib-olla sõnaselgelt üldse ei mainitagi, aga ma arvan, et äh, sellele vaatamata kõik need asjad võet-, lähevad arvesse niikuinii. aitäh, järgmisena proua Žitnanska, üks minut. aitäh, härra juhataja kui te küsite, missuguseid probleeme tuleks pidada kõige olulisemaks seoses naiste õigustega siis, siis viiskümmend protsenti inim-, inimestest ütleks, et tegemist on vägivallaga. et, et see on, oluline probleem on vägivald naiste vastu. tahaksin seetõttu juhtida teie tähelepanu sellele, mida selle teemaga seoses kõige olulisemaks pean. kõige olulisem minu hinnangul on, et riigid looksid usalduse õhkkonna et ei tekiks olukorda, kus äh, vägivalla, naine satub vägivalla ohvriks ja ei saa abi või saab ebapädevat abi või, või mitte midagi ei toimu siis üldse. liikmesriigid peavad koolitama oma ametnikke nii tervishoiu valdkonnas kui politseis kui prokuratuuris, et need oskaksid professionaalselt taoliste kuritegude ohvreid aidata. oluline ülesanne meile on ka noorte teadlikkust tõsta ja mõtteviisi muuta, aga seda ei saa teha puhtalt seadusandlike meetmetega. see on meie enda teha, paljud meist on pärit riikidest, kus kõrvakiil näiteks on midagi täiesti normaalset. ning seetõttu peame kõigepealt julgustama ohvreid üldse niisugustest tegudest rääkima. Äh, aitäh, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad ja ma paluksin, et te kõik peaksite oma ajast kinni, kõigepealt härra Preda, kaks minutit. aitäh, juhataja. alustaksin raporti autori aadressil kiidusõnadega. meil on taga fraktsioonide vahelise arutelu kuud ja järelemõtlemise aeg ja mul on hea meel, et see tekst, mis homme hääletamisele läheb, peegeldab Rahvapartei muresid inimõiguste ja demokraatia valdkonnas. mina soovin neid kahte sõna koos mainida, inimõigused ja demokraatia. Need on kaks eraldi asja, aga meie arvates on nad lahutamatud tõesti ma arvan, et Panseri raport rõhutab väga hästi Euroopa Liidu lähenemist inimõigustele ja demokraatiale. ja ma ütlen seda isegi nüüd, kui meil on selja taga väga tormine arutelu, kui üks meie kolleegidest ütles, et demokraatia mõttes Venemaal on asjad paremini kui Euroopa Liidus no ma ütleksin, et siin raportis on väga selgelt esile toodud, kuidas asjad tegelikult on ja miks nad niimoodi on inimõiguste vaatevinklist. ühtlasi ma lisaksin veel, et kui kuivõrd Euroopa Liit edendab inimõigusi kogu maailmas, peab ka Euroopa Liit ise oma pinnal inimõigusi austama. aga antud raport ei puuduta inimõiguste olukorda liikmesriikides endis. miks ma seda mainin? sellepärast, et ähm, kodanikuvabaduste ja õiguste komitee ähm, kolleegid on selle küsimuse tõstatanud. Euroopa Liit ei tohiks ette kirjutada teistele riikidele, milliseid äh, otsuseid nad peaksid äh, vastu võtma näiteks abortide äh, küsimuses või samasooliste abielu küsimustes. igal juhul suur aitäh härra Panseerile, juhataja. ja nüüd äh, kolleeg Valenciano, kaks minutit. Gracias, presidente eh,. Debatimos esta. suur aitäh, juhataja. täna õhtul arutame me väga head raportit, see on süvitsi minev ja põhjalik inimõigused paraku on selline valdkond, kus ei ole väga palju häid uudiseid. fanatism, sallimatus, rassism on taas pä-, pead tõstmas. inimõigused on ohus ja ma ei ütle seda sugugi ähm, mõtlematult. minu arvates seetõttu on vaja väga pühendunult hoolitseda inimõiguste kaitsmise eest ning selle eest, et äh, inimväärikuse austamine jääks peale kõiges. inimõigused ja majanduskriis on omavahel seotud, sest on selliseid maailma rajo-, regioone, kus inimõigusi tallatakse maha majanduslikult raskes olukorras. seda kindlasti ei tohiks me silmist kaotada. Euroopa Liit peab olema pühendunud ja järjepidev. me ei saa kasutada erinevaid reegleid, et ühelt po-, ühel suunal kasutame ühtesid reegleid ja teisel suunal teisi. ja me peame oma sõnu täitma ka tegudes äriühingute ja inimõiguste peatükk siin raportus on otsustava tähtsusega, me tõesti peame hoolitsema selle eest, et inimõigusi kaitstaks ning et Euroopa äriühingud, kes tegutsevad kolmandates riikides, ka seal austaksid inimõigusi, see on Euroopa Liidu vastutus. inimeste võim paljud sooviksid ähm, näha, et inimesed oleksid võimul ka kolmandates riikides ja veel kord suur aitäh raportöörile! suur aitäh! me oleme juba ajakavast maha jäämas, jäänud õigemini ja meil on veel päevakorrapunkte ja debatte seekord, nii et mul on väga suur palve kolleegidele, et te selles debatis ei tõstataks sinise kaardi küsimusi ja järgmisena kolleeg Temesmaaker. suur aitäh, juhataja. käesolev raport on muutunud äärmiselt elavaks raportiks. avaldan tunnustust kõigepealt raportöörile. on olemas positiivseid arenguid, sellepärast et Euroopa Liidul on palju vahendeid inimõiguste järgimise toetamiseks. aga samas on ka teistsuguseid olukordi. Näit-, on Ladina-Ameerikas olnud positiivseid arenguid, aga samas Venemaal ähm, olukord muutub kogu aeg hullemaks ja see on tegelikult väga suur strateegiline väljakutse. ja siis veel muidugi Krimmi poolsaar ähm,. Tat-, tatarlased seal Krimmis, see on väike rahvas, aga neil on väga raske ajalugu olnud, kus neid on küüditatud ja nii edasi. sallivus on kadunud ja rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid on öelnud, et ähm, toimub diskrimineerimine, kui inimesed soovivad jätta endale Ukraina passi, siis neid diskrimineeritakse ja nii edasi, ehk teiste sõnadega tallatakse jalge alla terve rahvas. me räägime kogu aeg, et me tahame kaitsta vähemusi, aga kuidas sellega siis on? me ei tohiks piirduda ainult usuliste vähemustega, me peaksime silmas pidama ka krimmitatarlasi. aitäh, ütleb proua Becerra, suur aitäh kolleeg Panseri raporti eest, mis on väga kõikehõlmav raport, kus on kirja pandud see, mida on öelnud vabaühendused ja ka see, mida paljud meie hulgast on öelnud. karistamatus kar-, karistamatust ei saa olla, siin on räägitud väga paljudest asjadest, rahvusvaheline kriminaalkohus, seksuaalvähemuste õigused ja nii edasi, aga üks punkt. Nende kaitsmine, kes kaitsevad inimõigusi, vaat see punkt ei ole väga hästi kaetud, sest siia tulevad inimesed rääkima meile oma tegevusest ja kui nad tagasi kodumaale maa naasevad, siis on nad ohus. kakssada viisteist põhjenduspunkti on siin juurdepääs joogiveele ja hügieen tegelikult kahe tuhande kümnendast aastast on see ka ÜRO jaoks juba inimõigus olnud, aga tegelikult me ei ole sellest kinni pidanud, viisteist minut, viisteist ähm, protsenti maakera elanikkonnast, neil ei ole ähm, juurdepääsu tualettidele, üks miljard sureb sellesse ähm, füüsiline ja kognitiivne areng kannatab nende haiguste tõttu, mis tekivad sellest, et ei ole tualette, siis on veel seksuaalvägivald. ja ühtlasi sooviksin ka ähm, siinkohal toetada seda kampaaniat, mis ütleb, et kõikidel inimestel peaks olema võimalus tualettides käia ja mitte vabas õhus ähm, nagu iga aasta tavaliselt arutame raportis inimõiguste olukorda maailmas. meie raportöör härra Panseri on otsustanud teha temaatilise raporti, mitte, mitte kataloogide asju ning selle eest ma tänan teda. raportis on palju positiivseid punkte, aga Euroopa Liit ei ole eh, hea eeskuju ning eh, ta, tal ei sobi tegelikult teisi õpetada kui me räägime majandus- ja sotsiaalsetest õigustest, siis oluline osa on siin ettevõtete sotsiaalsel vastutusel, aga miks mitte siis toetada rahvusvahelist siduvat mehhanismi, lõpetamaks hargmaiste eest ettevõtete oma, omavoli? miks mitte mõista hukka nende niisugune tegevus, mis kahjustab meie sotsiaalseid majanduslikke õigusi, kuidas me saame väita, et edendame majanduslikke ja muid õigusi, kui koostöös kolmandate riikidega rändluse osas, näiteks võtame Khartoumi protsessi, me teeme koostööd Aafrika diktaatoritega. härra Panseri, te teate, et see lisa inimõiguste kaitsjate osas tekitab probleeme ning seetõttu NGL seda raportit ei toeta. proua Lohpiller aitäh, härra juhataja, lugupeetud proua Mogherini ning inimõiguste erivolinik härra Lambrinidis. raport, mis meile on esitatud, on hea ülevaade väga ulatuslikust tegevusalast, mis Euroopa Liidul on inimõiguste vallas ning teeb palju olulisi ettepanekuid, aga see näitab ka, missugustes valdkondades tuleks palju rohkem jõupingutusi rakendada vestlused diplomaatidega ning kolleegidega teistest parlamentidest äh, näitavad meile, äh, et ei saada päris aru veel meie õigusriiklusest ja inimõigusest ning sellest olukorrast, mis meil on ning kritiseeritakse meie inimõiguste poliitikat. näiteks seda, selles, mis puudutab äh, Äh, sisserändajaid, keda isegi keeldutakse päästmast vahepeal. on häbiväärne, et me ei ole leidnud lahendust tagada seaduspärane sisserände võimalus Euroopasse ning äh, et liikmesriikidel puuduvad seni sidu, siduvad kohustused põgenikke vastu võtta. inimõiguste vallas näitab raport, et toimunud on edasiminekud, ent paraku me ei ole saanud enamust selle äh, põhimõtte taha, et korraldatakse inimõiguste alane analüüs investeeringute ja vabakaubanduskokkulepetele. ning äh, Euroopa Liit ei, ei ole suutnud tagada võimalust isikutele inimõiguste rikkumiste korral pöörduda Euroopa institutsioonide poole ja saada kaitset. suur tänu, järgmisena härra Korrao üheks minutiks. suur tänu, juhataja ka mul on hea meel täheldada härra Panseri poolt tehtud suurepärast tööd, see on raske olnud, see on pikk raport, eh, milles on palju konkreetseid näiteid, mida ta on käsitlenud, ta on käsitlenud erinevaid olukordi ja on püüdnud eh, esitada ka loetelu riikidest, eh, kes on põhjustanud diskussioone ning poliitilisi seisukohavõtte Äh, vastab tõele, et võib-olla oleks võinud teha rohkem, kuid vähemalt see on hea alguspunkt. ka tundub mulle, et, et Euroopa Liidu välistegevus arvestades seda, et üsna suured eelarvevahendid on eraldatud kolmandatele riikidele, siis tuleb arvestada ka inimõiguste austamist ja see peaks olema siduv klaus lepingutes ning meil on vaja ka seiremehhanismi, äh, äh, mis tagab selle, et me täidame ka seda, mida me sõnades oleme lubanud. proua Toots. Mr President president, see raport heidab valgust mitmetele inimõiguste rikkumistele, naistevastasele vägivallale, lastevastale, naiste suguelundite moonutamine, sõnavabaduse, usuvabaduse ja teiste vabaduste rikkumistele. teinekord mulle tundub, et Äh, me arvame, et need kuritarvitused on kuskil kaugel Põhja-Iirimaa äh, kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal käesoleval kuul äh, võrdluseks komisjon algatab kohtuprotsessi äšerite vastu. Need on pagarid, kes keeld, keeldusid ähm, küpsetama sellist kooki, mis äh, oleks pealkirja, millel oleks kiri samasooliste abielude. ja selline ettevõtmine on sügavalt kahetsust tekitav ja tähendab ka Euroopa Inimõiguste konventsiooni üheksanda artikli rikkumist seega seadusandja ees seisab väljakutse leida, äh, nii nagu Lady Hale, äh, Briti ülemkohtu aseesimees ütles, mõistlik Äh, lähenemine nendele, kellel on sügavad usulised seisukohad. meil on vaja täita ka usuvabadust ja mul on hea meel, et kõrge esindaja sellele viitas. ma kutsun üles ma parlamendisaadikud minuga ühinema. suur tänu, järgmisena härra Gžip. lugupeetud president. inimõiguste alane raport, iga-aastane aasta aruanne on väga raske ülesanne eriti kui soovitakse, et lugejad oleksid rahul selle tulemusega, ma tahaksin kasutada võimalust ja tänada raportööri nende jõupingutuste eest. ma arvan, et aasta kaks tuhat kolmteist äh, äh, tähendas väga raskeid muudatusi, eriti Ukrainas, see oli Maidani aasta, see oli aasta, kui me täheldasime ka väga olulisi muudatusi pärast Araabia kevade sündmusi kõneleja küsib, kas on tekkinud probleem tõlkega. Äh, äh, samal ajal algasid dramaatilised muudatused ka Lähis-Idas, äh, mille tulemusena oli väga palju ohvreid, see oli ISISe tegevuse algus ähm,, kes äh, oma teel jätsid äh, suuri äh, vägivallaakte Malula Süürias, kirikute rüvetamine, rüüstamine, ma võin tuua palju näiteid. ka kristlaste olukord on kõikjal maailmas halvenenud, Lähis-Idas, Põhja-Koreas, mitmetes Aafrika piirkondades. vastavalt äh, prognoosidele sada miljonit kristlast igal aastal satub tagakiusamise ohvriks, äh, mitmed tuhanded kaotavad elu ja ka kõrge esindaja mainis seda fakti. raportis mainitakse ka sündmusi ja olukordi, äh, kui inimõigusi on rikutud Malis, äh, Liibüas, Sudaanis või Nigeerias. ja mitte vähem tähtis ei ole ka see, et on olnud ka positiivseid näiteid aasta kaks tuhat kolmteist tähistas Euroopa Demokraatia Fondi algust ja me andsime välja Sahharovi auhinna, mis veel kord rõhutab selle olukorra olulisust. järgmisena härra Weidenholzer, kaks minutit. raport on väga ambitsioonikas ning keskendub sisulistele raskuspunktidele inimõiguste valdkonnas ning väldib seega ohtu, et lihtsalt loetletakse terve rida juhtumeid, mis niikuinii põhja, ammendav ei ole. ning parlament on seda raporti koostamise võimalust kasutanud ning järjest paremini reageerimaks inimõiguste alasele olukorrale. tervitan raporti suundi ning ettepanekut luua parlamentaarne töörühm, mis tegeleks pidevalt sellega, et anda meile sisuline ettekujutus inimõiguste valdkonnas toimuvast ning kaitsta inimõiguste aktiviste. Eh, see, see aitaks minimeerida topeltstandardeid meie inimõiguspoliitikas. me ei tohi lähtuda poliitilisest oportuniteedist inimõiguste valdkonnas. meil ei ole häid ja halbu, tähtsaid ja, ja vähem tähtsaid inimõiguste alaseid juhtumeid. inimõigused on sui generis kategooria Nende järgimine on investeering meie tulevikku. ainult õigusriiklusele rajatud maailm, milles tulevikus äh, valitseb demokraatia ja inimõigused, on turvaline maailm. nii et see, see poliitika ei tohi jääda üldsõnaliseks, ta peab leidma mõistliku tasakaalu vaikse diplomaatia ning äh, ametlikult välja öeldud kriitika vahel. Euroopa institutsioonid on keda esindab Stavros Lambrinidis, teevad seda tööd väga hästi ning äh, neid tuleb tugevdada. suur tänu, järgmisena härra Abbas Belder, üks minut. suur tänu, president. Panseri raport on kristalselt selge äh, selles osas, et ta mõistab hulka kristlaste tagakiusamise ja toob väga õigesti välja selle probleemi ja kritiseerib seda. ja ma tahan öelda meie kõrgele esindajale ja eriesindajale, et on oluline äh, usuvabaduse resolutsiooni täitmine äh, lõikes sada kakskümmend kaks räägitakse Euroopa Liidu suunistest ja äh, usuvabaduse kaitsest kuid ma ei ole teadlik sellest, et oleks väga palju tehtud nende suuniste elluviimiseks ja seetõttu ma küsiksin, mida on ette võtnud. nagu härra Demesmaker ütles, kas selle pole poliitilist tahet äh, Euroopa Parlamendis seda jätkub, aga meil on vaja poliitilist tahet ka mujal ja äh, äh ma tahaksin teada saada, kas te tõesti hoia, peete, peete kinni sellest põhimõttest, millele me andsime heakskiidu. härra Vaigel, lugupeetud juhataja, inimõiguste austamine peaks olema eeltingimuseks suhetes meie ringide, riikidega, kellega meil on lepingulised suhted kuid kas me oleme äh, teinud ka mingeid tagajärgi nende riikide suhtes, kes on rikkunud rahvusvahelist õigust, inimõigusi ja okupeerinud teiste riikide territooriumi? paar ähm, nädalat tagasi ütles Iisraeli äh, president, ütles, et ta ei toeta kahe riigi lahendust. me teame, mida see tähendab. Armeenia välisminister, äh, kes okupeerib ähm, ähm, Mägi-Karabahhi ütles, et ma Armeenia peamiseks strateegiliseks partneriks majanduses ja kaitseküsimustes on Venemaa ja Venemaa sõjaline baas Jungris on tagatiseks Armeenia julgeolekule. Maroko valitsus, Marko on meie partner, korraldab varsti kõrgetasemelise konverentsi Dalas mis on Lääne-Sahara okupeeritud territoorium, kus Maroko rikub Saharavi elanike põhiõigusi. proua Mogherini kas me tõesti midagi muudame oma poliitikas eh, suhetes nende riikidega? suur tänu, härra Terikabras, üks minut. tänan, president. Eh, kui me räägime naiste olukorrast ühiskonnas, eh, siis see on oluliselt paranenud, kuid sotsiaalsed, poliitilised, kultuurilised ebavõrdsused meeste ja naiste vahel kehtivad edasi isegi Euroopa Liidu liikmesriikides ja mujal. ma äh, tahaksin tsiteerida nüüd mõned read, mille kirjutas John Stuart Mill sada nelikümmend kuus aastat tagasi. oma äh, äh, teoses Subjective Women ta ütles kasu, mida me loodame sellest, kui me anname naistele oma võimete täieliku kasutamise, andes neile vabaduse leida töökohta ja avame neile eh, samad kutsevõimalused ja samad hinnad ja julgustame neid samuti nagu teisi inimõigusi. tähendab, eh, et sellega kahekordistame oma vaimseid võimseid, eh, mis on vaja inimkonna käsutuses sada nelikümmend kuus aastat tagasi ja see tuleb veel ellu viia. tänan, president suur tänu, härra Carver, üks minut. Euroopa äh, Patendiamet praeguse äh, presidendi äh, Batistelle ja ametiühingu tervised ja ka puuetega inimeste diskrimineerimine, kellele ei anta tõve. kuid eh, Euroopa Patendiametis eh, on need inimõiguste rikkumised, kuid eh, Patendiametile anti puutumatus ja Hollandi valitsus ei suutnud kohtuotsust läbi suruda. šokeeriv on see, et Patendiamet on puutumatu nii komisjoni kui Euroopa Kohtu ees, kuid ka need, kes on kohtuliku võimu esindajad Euroopa Liidus ei saa midagi ette võtta enda aegnete ühtsupasteedi osas. kuidas me saame rääkida inimõigustest, kui me lubame selliseid äh, inimõiguste rikkumisi oma organisatsioonides, kes püüavad äh, täita kohtuvõimu äh, ülesandeid meie teiste institutsioonide nimel? härra Šubrad. härra president, head kolleegid, Panseri raport näitab selgelt, et see inimõiguste imperatiiv on saat-, saanud Euroopa Liidu välispoliitikaks. meil on palutud äh, liikmesriikidel loobuda oma diplomaatiast, mida nimetatakse liikmesriigiks, liikmesriikide egoismiks, ning äh, teha kõike seda ühe ideoloogia edendamise nimel. Euroopa Liit ei ürita saada mingiks rahvusvaheliseks äh, aktoriks ega ülemaailmseks tegijaks, vaid meie eesmärk tundub olevat igale poole saata oma õppetunde, rääkida, et aborti ei tohi teha ning äh, rääkida äh, kõike muud, mis sisuliselt räägib vastu tavalisele äh, perekonnale. ning sisuliselt on seksuaalvähemused Pantseri raporti keskel. rahvapartei on sisuliselt lahjendanud inimõiguste poliitika äh, sellega, et viitab Hiinale ja Venemaale. inimõiguste kaitsjad ei ole rumalad no, ning nad hääletavad kindlasti Panseri raporti vastu ähm,. Domnul Tökes Laslo, pentru un minut. Domnule președinte. tänan, härra Tökes. president, nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu strateegilise raamistiku inimõiguste demokraatia kohta selleks, et tugevdada meie suhteid kolmandate riikidega. Euroopa Liidul on nüüd inimõiguste eriesindaja selleks, et äh, tõhustada meie tööd. nüüd me näeme, et meil on paremad vahendid, et ühiselt kaitsta inimõigusi maailmas. aga ikkagi on meil raskusi inimõiguste kaitseks sõnavõtmisel, sest me oleme lõhenenud ja äh, äh, läheme kompromissile oma väärtustes. on kahetsusväärne, et selline oluline raport on omakasulikult kasutatud mõningate jõudude poolt meie majas selleks, et rõhutada sisemisi lõhenemisi küsimustes, mis on rangelt liikmesriikide pädevuses, see on vale ja see vähendab meie usaldust. ma olen kõigi nende jõupingutuste vastu, mis ei võimalda meil tõeliselt tegeleda inimõiguste rikkumistega, sealhulgas ka kristlaste äh, tagasi, tagakiusamine, äh, piinamised, naiste ja laste vaheline vastane mm, vägivald ja nii edasi. no Howard, see jääb cuvântul pentru un minut și suur tänu, härra Tokes, härra. scuzați-mă, doamna Valenciano a avut, sper că nu e un uh, blu. proua Valenciano ähm, sinise kaardi küsimusi ma ei tahtnud äh, võtta. jah, mina sooviksin menetluslikku küsimuse tõstatada. võib-olla siin on suulise tõlkega olnud probleem, kuid viima-, üle-eelmine kõneleja rääkis homoseksualistidest, äh, lesbidest ja nii edasi äh, mürgin, nimetas neid mürgiks. ma nõuan, et ta võtaks oma sõnad tagasi, välja arvatud juhul, kui nüüd see e, läks niimoodi suulises tõlkes ja tegelikult juttu sellest ei olnud. E, see on varjatud sinise kaardi küsimus, aga liigume edasi, sõna saab Richard Howitt poolteist minutit. aitäh, president äh,. raportöörina ettevõtjate sotsiaalse vastutuse alal tahaksin kasutada kõneaega, kutsumaks kõrget esindajat üles rakendama ÜRO suuniseid äri- ja inimõiguste valdkonnas ning oma inimõiguste tegevuskava koostamisel ning tahaksin tänada härra Lambriniidist selles valdkonnas personaalse toetuse eest. Euroopa oli see, kes juhtpõhimõtete rakendamise vallas eh, töötas välja riiklikud tegevuskavad, mida praegu president Obama ka teeb, aga ma loodan, et pre-, et kõrge esindaja Mogherini aitab liikmesriikidel oma kohustused täita ning ning eh, laseb liikmesriikidel üksteise saavutusi analüüsida selles valdkonnas ning eh, täidab ka parlamendi palve. vastavalt Prantsusmaa palvele tahaksin paluda teil analüüsida, kuidas ettevõtjad saaksid täita oma kohustusi võimalikult äh, paremini inimõiguste valdkonnas ülemaailmsetes tarnevõrkudes ning ning äh, seoses ettevõtete aruandlusega ja aruandluskohustusega inimõiguste valdkonnas tahaksin paluda kõrgel esindajal toetada nii selle raamistiku rakendamist kui ka Ban, toetada Ban Ki-mooni uusi jätkusuutliku arengu eesmärke, mis on ülemaailmne, mitte ainult Euroopa eesmärk. ning ma loodan, et teie kõrge esindaja koos justiitsasjade peadirektoraadi ja teistega tagate inimõiguste inimestele, kelle inimõigusi on rikutud üle maailma, parema juurdepääsu kohtuvõimule üle kogu maailma, aitäh! Hmm. härra Juurek, üks minut aitäh, president. usun, et raport, mis peab, peaks meile rääkima inimõiguste austamisest, sisaldab teatud sätteid, mis inimõigustele vastu räägivad, näiteks punkt sada kuuskümmend viis. selles rünnatakse terve riigi, ühiskonna tehtud otsus, slovakid ja horvaadid tegid selle referendumil, milles nad ütlesid, et nad tahavad säilitada traditsioonilise perekonna mõiste. ning samas punktis näeme rünnakut ka üldse sellise referendumi korraldamise fakti vastu, kui me otsustame hakata kritiseerima seda, et keegi referendumil otsustas toetada traditsioonilist perekonna mõtet, loomulikku perekonna mõtet, siis eh, sisuliselt me seame kodanikud ohtu. Äh, ma mõtlen siin võitlusele nõndanimetatud homofoobia vastu. me peaksime meeles pidama ühte asja. Poola parlament kahe tuhande kuuendal aastal ütles, et kui me otsustame judeo kristliku traditsiooniga ühineda Euroopas, siis me ei saa hakata siia sisse tooma uusi kontsepte nagu, kontseptsioone nagu homofoobia Eh, üks minut, proua Ferrara. olukord inimõigustega on eh, asi, mida olen puudutanud ka oma raportites ja tahan härra Pantseri raportit kiita. me oleme praegu konstitutsiooniliselt väga soodsas olukorras, mis puudutab inimõigusi ja põhiõigusi. meil on ka konkreetne mandaat komisjoni asepresidendilt ning saame äh, tugineda põhiõiguste hartale. tahaksin seoses sellega, mida proua Mugarini rääkis, öelda, et me peaksime tõesti Euroopa Liidu sees järgima inimõigusi ja, ja tegema seda üle kogu maailma, meil on vaja positiivset kaja, meil on vaja tulemusi, sest me tahaksime, et põhiõigused tagataks igal pool, loomulikult ka Euroopa Liidu sees ning seetõttu paneksin ma ette, et me töötame välja ka Euroopa-sisese strateegia, mis loomulikult vastab strateegilisele raamistikule, mida me järgime välispoliitiliselt, me peaksime ka Kopenhaageni dilemmast üle saama. inimõigused on osa õigusriigist ning kõnelejad katkestatakse ja me peame neid rakendama igal pool, mitte ainult liikmesriikides. härra Voht, üks minut. aitäh, härra juhataja palju räägitakse inimõiguste kesksest kohast Euroopa Liidu välispoliitikast. aga asi ei puuduta siin ainult kolmandaid riike, me peaksime tagama ka seda, et inimõigusi ei rikutaks Euroopa Liidus, ma mõtlen siin näiteks Poolale ja Rumeeniale. me ilmselt ei taha teada, et ameeriklased piinasid seal inimesi kas me teame sellest veel, kas, kas on teisi riike, kus samad asjad toimusid? kuidas saab olla nii, et Austrias täna, kuuskümmend aastat pärast riigilepingu sõlmimist, karistatakse inimesi kuni viieteist-aastaste vangistustega oma arvamuse avaldamise eest ning Saksamaal üle tuhande inimese on, on vangis kuni kaksteist pool aastat ning pärast äh, saadetakse veel psühhiaatriakliinikusse. kuidas saab olla, et Kreekas seitse parlamendisaadikut juba kaheksakümmend kuud äh, on äh, kinni peetud ja süüdistust neile ei esitata? proua Gall, üks minut. Örvendek, hogy a gyermekek jogai ezen belül a, a gyermek... mul on väga hea meel näha, et et raport on formuleeritud nii, nagu ta on formuleeritud. oluline on, et minu ettepanekul ka lisati siia rahvusvähemuste kohta eraldi peatükk, sest kõik teavad, et eriolukord vajab erilahendust. tahaksin puudutada nüüd kõige raskemat inimõiguste rikkumist Lähis-Idas, kus kristlased kristlasi, naisi ja lapsi sisuliselt müüakse orjusesse ja tapetakse tulenevalt nende usust. Need on kõige hullemad barbaarsed inimõiguste rikkumised, inimsusevastased kuriteod, neid ei ole kuidagi võimalik õigustada. Nad räägivad kõigile religioonidele vastu ning on ühitamatud meie tsivilisatsiooni põhiväärtustega. Need inimesed, need kristlased, on märtrid, kahekümne esimese sajandi märtrid ning äh, me vaatame kõike seda pealt. ma kutsun kõrget esindajat üles kõik mängu panema selle nimel, et et takistada edaspidi selliste ebainimlike kuritegude toimepanemist. ma ütlesin algusest peale, et ma sinist kaart, siniseid kaarte ei luba selles arutelus, sellepärast et meil on tuge vaja surve. härra Kristjan tahan tänada kolleeg Panseerit väga tasakaaluka ja professionaalse äh, tööviisi või menetlusviisi eest selle raportiga seoses ning seoses rahvusvahelise naistepäevaga tahaksin rääkida oma kõneaja jooksul vägivallast naiste vastu, selektiivsest abordist ning laste tööst. Need on häbiväärsed praktikad, mis äh, kujutavad endast äh, kõige hullemaid inimõiguste rikkumisi. Prantsuse Demograafia Instituut avaldas, äh, avaldas aruande, milles kirjutas, et sisuliselt need teod laienevad ning Kesk-Aasias ning Balkanis, Balkani riikides on juba praegu noormehi rohkem kui tüdrukuid. Euroopa Liidu tegevussuunad puudutavad ka, peaksid puudutama ka selektiivse abordi küsimust, meil on vaja selgeid andmeid ning andmete kogumise metoodikat, et võidelda selle nähtusega. võitlus laste tööga, siin on meil olnud edusamme ning tahaksin meenutada kõigile, et on meie ülesanne saadikud, parlamendisaadikutena, et me Euroopa Liidus loome olukorra, kus selline praktika on võimalik välja juurida, aitäh! proua Tomašić. Lijepa. U većini slučajeva, u većini podržavam ovo izvješće, ali kao zastupnica iz Hrvatske, osim üldjoontes pean, saan toetada seda raportit, aga Horvaati saadikuna pean reageerima äh, artiklile sada kuuskümmend viis raportis, milles raportöör kahetseb äh, Horvaadia referendumi tulemust seoses abielu mõiste defineerimisega. Äh, referendum toimus detsembris kaks tuhat kolmteist. midagi siin aga kahetseda ei ole, sellepärast et konstitutsiooni määratluse, määratlus ei ole kuidagi vastu seksuaalvähemuste huvidega. Äh, vastupidi, ta on olnud katalüsaatoriks selleks, et oleks võimalik vastu võtta sama, äh, oleks võimalik kaks tuhat neliteist vastu võtta seadus, mis võimaldab tsiviilabielusid, muuhulgas ka samasooliste abielusid enamuse horvaatide soov, mille kohaselt abielu jääks endiselt äh, mehe ja naise liiduks, ei ole mingi homofoobia või diskrimineerimise väljendus, nagu antakse mõista punktis sada kuuskümmend viis raportis. ei, siin on lihtsalt tegemist sooviga kaitsta traditsioonilisi väärtusi, mis on võimaldanud meie ühiskonnal koos püsida, homogeensena püsida, äh, vaatamata kõigile rasketele sündmustele meie minevikus austatud president, head kolleegid, eile hääletasime härra Tarabella raportit, mida meie ÜMP kolleeg äh, proua Le Grip tervitas ning äh, homme läheb hääletamisel, täna on hääletamisel härra Panseri raport, mida tõenäoliselt PP äh, hääletab ka ühehäälselt mina hääletan Tarabella raporti vastu ning hääletan homme ka Tara-, Pantseri raporti vastu, sest mõlemad äh, esitlevad ohtlikku ideoloogiat, soole tuginevat ideoloogiat ning vähemuste õigusi ülistavat ideoloogiat. Pantseri raport kinnitab meile, et Euroopa Liit tegeleb äh, teiste õpetamisega üle kogu maailma, samas kui ise tallab jalge alla demokraatlikke väärtusi ning ei austa liikmesriikide suveräänsust ega rahvaste tahet need artikkel sada kuuskümmend viis mõistab hukka Horvaadi rahva suveräänse otsuse konstitutsionaliseerida abielu kui mehe ja naise liit. see on skandaalne, te ütlete, aga Horvaadi referendumi tulemus kaks tuhat kolmteist seda tuleks juhastada, see on ju demokraatia. ning äh, möödunud on ainult kümme aastat madalmaade ja Prantsuse referendumite tulemuses Lissaboni lepingu osas. Mann, un minut. härra Toomas Mann, üks minut Äh, Euroopa Parlamendis on inimõigus, on mälestatud kuus, kuuekümne viienda aastapäeva möödumist inimõiguste deklaratsioonist. ning äh, lipud lehvivad kõigil hoonetel, austatakse inimõigusi ning tähistatakse seda, et kultuuri rõhumine on lõppenud. me mõtleme praegu saja kuuekümne viiele tiibetlasele, kes surid ning nendele sadadele, kes on endiselt vangis. Teebes huvirühm rõhutab vajadust saavutada sisuline dialoog Hiina valitsuse ja Dalai-laama esindajate vahel. see ainus nõndanimetatud kuritegu, mis tiibetlastele omistatakse, on sisuliselt see, et nad üritavad tagada oma õiguste järgimist, oma keele järgimist, oma vaimsuse järgimist ning me peame jätkama täie pühendumisega töötamist selle nimel, et Tiibeti rahva rõhumine ja alandamine lõpeb. Rodriguez, pentru un minut și 30 de secunde. proua Rodriguez, poolteist minutit. aitäh, juhataja, alustuseks sooviksin ma tänada volinikku Tšehhu väga hea tehtud töö eest. Euroopa Liit edendab austust demokraatia ning eh, inimõiguste vastu üle kogu maailma ning eh, ühtlasi edendab ka inimväärikuse kaitsmist. välispoliitika peaks ka käima nende põhimõtete järgi. kahetsusväärsel kombel Euroopa kaubanduspoliitika aga tundub vastupidi julgustavat autoritaarseid režiime. inimõigustega ei saa niimoodi, et et me valime, mida ja kus me toetame. me ei saa ignoreerida näiteks seda, mis naistega toimub, naised on tihti eriti kaitsetud inimõiguste rikkumises, me peaksime avaldama rohkem survet nendele riikidele, kes regulaarselt rikuvad inim-, naiste põhiõigusi ning kui inimesed soovivad Euroopasse tulla, siis mehed, naised või lapsed sealt nendest riikidest, siis me peame ka andma neile siis Vahemere piirkonnast olevatele inimestele äh, rohkem kaitset niimoodi, et nad ei jääks Vahemerre, me peame tõesti seisma tõeliselt euroopalike väärtuste eest. aitäh, äh, kolleeg Sinandinos, üks minut mida te arvaksite institutsioonist, kes teeb suuresõnalisi avaldusi, öeldes, et demokraatlikud režiimid austavad inimõigusi, tagavad sõnavabaduse, põhiõigused, samas kui üks tema liikmetest rikub kõiki neid põhimõtteid ning see institutsioon pigistab silmad kinni sisuliselt sellele olukorrale. mõnda aega tagasi mõistsime hukka Kreeka eh, valitsuse ja peaministri sekkumise kohtumõistmisesse Kreekas, lastes, lastes eh, vahistada terve rea poliitikuid, suuruselt kolmandast meie poliitilisest jõust, kes on ainus reaalne opositsioon Kreekas. me oleme hukka mõistnud selle tegevuse, mis on vastuolus inimõigustega, kohtumõistmise erapooletusega, sõnavabadusega ning läbipaistvusega. ma loodan, olgugi et on tõenäoliselt natuke hilja, et parlament mõistab selle olukorra hulka, takistamaks poliitilist tagasiiusemist. tahaksin öelda proua Mogherinile, et Skopje kolleegid peaksid kõigepealt oma probleemid lahendama, enne kui nad Kreeka asjadesse sekkuma hakkavad za usmjeravanje vanjske politike i politike razvojne suradnje europske unije. ovo se izvješće mora. inimõiguste äh, alane poliitika on oluline osa euroopa tegevusest me peame keskenduma siin olukorrale mis toimub väljaspool euroopa liitu ning ma usun et äh, sõnad liikmesriikide sees kustutatakse, sellepärast et äh, siin ei ole sellega midagi tegemist samuti eh, kerkib siin küsimust ka seo-, küsimus ka seoses õigusega elule. sageli tõstatatakse küsimus, filosoofilises plaanis, aga teadus näitab, et elu algab enne sündi. me oleme otsustanud, et need küsimused tuleb lahendada liikmesriikides. me peaksime täpselt sama põhimõte, täpselt samast põhimõttest lähtuma ka kolmandate riikide puhul. inimõigused on universaalsed, aga ainult siis, kui meil on õigus elule tagatud. Sterne see, millist karistamatust me oleme näinud inimõiguste rikkumise puhul, näeme me, et Euroopa Liit kaotab oma usaldusväärsust. kui vaadata, mida teeb kolmandate riikide suunal Euroopa Liit ja liikme, mida teevad liikmesriigid, eriti arenguabi küsimuses, kui kokkuleppele jõutakse miks ei käida vanglates, miks ei kohtuta ajakirjanikega, kes vangi on pandud, miks ei kohtuta kohtunikega, keda kasutatakse täitevvõimu käepikendusena? mingisugust tõelist diskussiooni ei ole, see on, see Euroopa Liidu strateegia on täiesti läbipaistmatu ja see on määratud läbikukkumisele ja läbi ta ka kukub. nõukogu, parlament ja komisjon peavad vastu võtma sellise protsessi, mille tulemuseks oleks vangide, poliitiliste vangide vabastamine. et-, Etioopia, AKV, Aafrika Liit ja muud sellised partnerid, miks meil ei võiks nendega olla proaktiivset poliitikat nende riikide ja mm, organisatsioonidega? näiteks võiks, nagu Rootsi ütles, me võiksime peatada sõjalised tarned Saudi Araabiasse. me peame arvestama inimõiguste olukorda nendes riikides, mida me külastame. on ajakirjanikke, kes kaitsevad inimõigusi, aga nad vaigistatakse ja kodanikuühiskond, kes peaks kaitsma inimõigusi, see ka ei tee midagi. Te rääkisite pool minutit oma kõneajast rohkem, ma veel kord palun kõiki saadikuid, et te peaksite kinni kõne, kõneajast, me oleme kõvasti ajagraafikust maas. kolleeg Stettina. aitäh! lugupeetud daamid ja härrad. Sergei Kovaljov oli ükskord esitatud Nobeli au, rahuauhinna saamiseks. esimese Tšetšeenia sõja ajal ütles Kovaljov, inimõiguste rikkumised ei saa jääda vaid ühe riigi siseasjaks. asjaolu, et temale Nobeli rahuauhinda ei antud, näitab, kui ükskõiksemaks poliitikud ja ühiskonnad järjest viimaste aastate jooksul on läinud just nimelt nende inimõiguste rikkumiste suhtes. ei ole vähimatki kahtlust, et see kohustus kaitsta nõrgemat on haihtumus, majandushuvid on esiplaanil. inimõiguste raportis on uuesti ära toodud Kovaljovi tsitaat, inimõiguste alased rikkumised ei saa jääda ühe riigi siseasjaks. aitäh, eh, kolleeg Millemon, üks minut. suur aitäh, juhataja. see inimõiguste aruanne on äärmiselt oluline. inimõiguste austamine on üks meie identiteedi lahutamatuid osi, nagu siin teised on juba öelnud, ja see on üks leitmotiive meie välispoliitikas. eriti seli-, eriti praegusel ajal, kui, kui küsimärk on pandud kogu rahvusvahelise olukorra juurde. me peame kindlaks jääma oma põhimõtetele piisab vaid sellest, kui vaadata Vahemere piirkonda ja idapartnerlusriike, kui näeme seal massiliselt inimõiguste rikkumist ning artikli kaheksa rikkumist. põhiväärtused, millest meie kinni peame, neid seal ei austata. naabruspoliitika peab keskpikas ja pikemas perspektiivis olema realistlik ja arvestama neid väärtusi. lõpetuseks sooviksin öelda, et välispoliitika peab kindlasti arvestama inimõigusi kogu rahvusvahelises kogukonnas. aitäh! kolleeg Rangel, üks minut. aitäh, juhataja siinkohal keskenduksin kahele põhilisele asjale. kõigepealt üleminek demokraatiale. seal on minu arvates Euroopal väga tähtis ja unikaalne roll toetada neid riike, kes püüdlevad demokraatia poole. meil on võimalik neid aidata nende püüdlustes. meil on väga häid näiteid Lõuna-Euroopas, Kreeka, Portugal, Hispaania näiteks ja Ida-Euroopas täpselt samamoodi. seal on väga häid näiteid, kuidas on võimalik saa-, väga edukalt üle minna demokraatlikku ühiskonda ning asuda inimõigusi kaitsma. seda esiteks. teiseks, me peame kaitsma põhiõigusi. seda tuleb teha pidevalt me peame analüüsima, kas on asi edasi läinud. me ei tohiks alguses olla nii maksimalistid ja nõudlikud, et see, sellega hirmutame ära, aga me peame saa-, nõudma seda, et kogu aeg toimuks edasiminek. üks minut, proua Komodini Kakja. inimõiguste puhul keskendutakse tihti nendele küsimustele, kus on vaja rohkem Euroopa Liidu tegevust, aga mina sooviksin, et Euroopa Liidus oleks tugevam raamistik sellise tegevuse elluviimiseks. tähtis on, et neid tegevusi ei nimetataks ainult prioriteetideks, vaid et neil oleks ka mõõdetavad sihtmärgid ja Euroopa Liit peaks nende põhimõtete juurde järjekindlaks jääma Ehm, ning välispoliitikat ja inimõigusi tuleb omavahel seostada. tähtis on ka arv, arvesse võtta neid, kes vaid ähm, elavad oma inimeste kulul, mis toob kaasa humanitaarkatastroofe ja massilist sisserännet Euroopasse. seega on vaja keskenduda ehm, tegevusele kolmandates riikides aitäh! järgmisena kolleeg Buda, üks minut. aitäh! inimeste väärikus või inimväärikus on vundament, millel peab rajanema kogu Euroopa Liidu tegevus ja sellepärast inimõiguste kaitsmine peab olema ka kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kõige tähtsam küsimus. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kuuskümmend protsenti kasvas ähm, terrorismi äh, levik ja väga palju kasvas ka nende riikide arv, kus oli terroristlik, terrorismiakte ning samuti hoi-, äh, ähvardusi ehk terrorism, Ukraina olukord ja nii edasi, need kõik on ohuks inimestele inimõiguste kaitse peaks moodustama tähtsa osa Euroopa Liidu välispoliitikas ning samuti tähtsa elemendiga kahepoolsetes suhetes. suur tänu, järgmisena härra Kukan. üks minut, palun. Äh, tänan, juhataja. aasta kolmteist, kaks tuhat kolmteist oli raske aasta ja meie reaktsioon inimõiguste rikkumistele on kõikjal maailmas ja ma kordan üle, et me peame kinni pidama oma põhimõtetest ja väärtustest, mis tähendab seda, et inimõigused peavad olema meie suhetes kolmandate riikidega kesksel kohal. meie poliitika peab olema nähtav, sidus ja tulemuslik. eriti peaksime keskenduma meie lähinaabritele ja liituda soovivatele riikidele. me peame toetama õigusriigi põhimõtteid, demokraatia põhimõtteid ning vabasid valimisi. Need on tähtsamad eeldused demokraatia toimimiseks, mille raames austatakse inimõigusi ja me ei saa nendes järele anda. me peame neid nõudma ka laienemisprotsessis. suur tänu, härra Plenkovitš, sõna on teil üheks minutiks. austatud juhataja, proua Mogherini härra Panseri. mul on suur heameel näha, et täna räägime sellest iga-aastasest raportist olukorra kohta demokraatia inimõiguste vallas maailmas aastal kaks tuhat kolmteist ning äh, oleks väga asjalik, et seda, kui seda raportit hääletataks ka järgmisel aastal ja kui see puudutaks riike, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed. see, et äh, oleks hea, kui punktid sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kaks ei läheks hääletusele, arvestades seda, et praegu raportis nad sees on ja ma ei taha, et neid hääletataks, sellepärast et ma olen Horvaatia kodanik. mulle tundub oluline, et see arutelu toimuks koostööõhkkonnas ning oleks seotud raap-, eelneva raporti aruteluga, arvestades, et me soovime praegu rõhutada, et inimõigused on meie prioriteet number üks. ning seetõttu soovin tervitada seda, et härra Panseri on öelnud, et isegi delegatsioonide juhid, kes suhtlevad teiste riikidega, peavad inimõigusi austama. suur tänu, proua Kloon tänan, proua juhataja. kui meie koja liige on kasutanud sõna äh, mürk, viidates äh, äh, LGBT äh, kogukonna liikmetele, siis ma arvan, et parlament peaks reageerima ja te peaksite midagi ette võtma selleks, proua juhataja. ma tahtsin äh, tervitada erilist tähelepanu, mis on osaks saanud äh, usuvabadusele, sõnavabadusele, naiste ja lastevastasele vägivaldale ja eriti kui räägitakse laste äh, sunniviisilisest äh, äh, orjastamisest ja eriti noorte naiste piinamisest, meie kohustus on neid aidata, me peame, peaksime neid kaasama oma ettevõtmistesse, harima neid ja me oleme seda korduvalt kuulnud paljudes aruteludes, me peame andma neile võimalusi iseenda eest seista Äh, raportis rõhutatakse, kui oluline on äh, süvalaiendada äh, neid inimõiguse alaseid põhimõtteid kõikidesse meie suhetesse kolmandate riikidega. me teame, mida tuleb teha, me ei tohi piirduda sõnadega, me peame toetama inimesi usuvabaduse, sõnavabaduse ja mõttevabaduse teostamisel. tänan. suur tänu. ja nüüd vaba mikrofoni voor ja ma tahan teile teatada, et on esitatud kolmteist taotlust sõnavõtuks. ma saan anda võimaluse ainult seitsmele eh, kõnelejale ja eh, Šabašugu saab Rahvapartei nimel esimesena. tänan, proua. Eh, raport väga õigesti rõhutab kui on oluline omada võimalust kasutada mm, kogunemisvabadust ja ühinemisvabadust ühes Euroopa Liidu liikmesriigis rahumeelne demonstratsioon, nimelt Room, Rumeenias, keelustati lihtsalt sel põhjusel, et valitsevad poliitilised äh, organisatsioonid ei olnud nõus selle demonstratsiooni eesmärkil. see oleks aset leidnud selles linnas, kus on suur etniline rahvastik, kus kakskümmend seitse aastat tagasi oli väga vägivaldne olukord kuid demokraatlikud süsteemid ei tohiks sekkuda rahumeelsete demonstratsioonide korraldamisse ja Rumeenia tegemist, Rumeeniaga on tegemist äh, riigiga äh,, kus on äh, rahvusvahelistele küsimusi väga tsiviliseeritud äh, käsitletud ja seetõttu ei ole õige ähm, keelata vähemusrahvustele selliste õiguste kasutamist Euroopa Liidus ja kui see Euroopa Liidus aset leiab, siis õõnestab meie usaldusväärsust eh, siis, kui me kritiseerime olukorda teistes riikides. sotsiaaldemokraatide nimel härra Frutsulis, ma äh, äh, avaldan austust härra Patserile, mis ta tegi selle raporti koostamisel selles kriitilises küsimuses inimõiguste alusel. eriti see, et ta rõhutas vajadust austada naiste õigusi, laste õigusi äh,, usulisi, rassiliste ja rahvusvähemuste õigusi, üldiselt vähemuste õigusi. Need isikud kuuluvad ühiskonda äh, ja neid diskrimineeritakse enamikes maailma riikides ja vajavad suuremat valitsusepoolset toetust ja kaitset. Euroopa Liit peab näitama teed oma kiire lähenemisega selle teemale. ühiskonnad peavad muutuma eh, sisemiselt ja valitsustel on oluline roll tagamaks eh, õiguste ja vabaduste täitmine ka meie eh, piiride sees tuleks sellest kinni pidada, et meie inimesed ei peaks vahetama oma elukohta eh, oma õiguste nimel ja ma pean strateegiliselt väga oluliseks, et Euroopa Liit, eh, kui ta tegele-, peab suhteid teiste rahvastega, peab suuremat tähelepanu ja rõhku panema inimõigustele. härra Zambatski, palun sõna teil. Уважаеми колега Панцери, уважаеми колеги! tänan. meie kolleeg härra Pontsiri on teinud head tööd, kuid sellegipoolest meil on fraktsiooni poolt ka kriitilisi märkusi me ei ole nõus teatud hinnangutega, mis puudutab väliskaubandust, varjupaika, kliimamuutusi, pagulasi ja teisi äh, küsimusi me arvame, et Leedu, Horvaatia ja Slovakkiat kritiseeritakse nende puhtalt siseriikliku poliitika pärast. me leiame, et igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, milliseid perekonnatraditsioone ta õigeks peab. on selliseid riike nagu näiteks Türgi, kes aga toetab islamiriiki. suur tänu, proua Bilbao suur tänu. suur tänu teie lahkuse eest. Euroopa soovib jääda võrdlusaluseks inimõiguste vallas maailmas. selleks me peame rääkima ühel häälel, kui me räägime konfliktidest. ei piisa tugevusest, kui me suhtleme nõrkadega või selliste mõjuvõimsate riikidega nagu Iisrael, USA või Hiina ja ähm, taganeme nende äh, tahte eest, on olemas selliseid küsimusi nagu Palestiina küsimus ja Lääne-Sahara küsimus äh,, kus me peame ka oma majas korra looma äh, seega varase hoiatuse süsteem Äh, äh, inimõiguste rikkumiste kohta erinevates liikmesriikides on oluline. täna on terrorismi ohvrite mälestamise rahvusvaheline päev, me ei tohiks neid unustada ja me peaksime toetama kõiki ohvreid Euroopas, sealhulgas ka neid, äh, kes on aastakümneid olnud juba mulla all, kuna nad on hukatud την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας olukord eh, demokraatia ja inimõigustega kolmanda maailma riikides on asi, millele raportis keskendutakse, aga pannakse silmad kinni probleemides Euroopa Liidus. eelarvete stabiilsuse nimel toome ohvriks demokraatliku legitiimsuse, sest liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi volitused on oluliselt piiratud, põhiõigused ja sotsiaalsed õigused tuuakse samuti ohvriks eelarvekärbetele. kui teile valmistab tõesti muret olukord inimõigustega, siis ma soovitaksin teil selle asemel, et rääkida sellest, mis toimub kolmandates riikides, pigem ühineda Euroopa Liidul inimõiguste hartaga ja vaadata, mis toimub Euroopa Liidus ning viia need asjad Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Need, kes räägivad eelarvete stabiilsusest ja kärbetest, näeksid siis, mida see kõik Euroopa Liidule tähendab. suur tänu, proua president ütleb härra Šoltes, tänase arutelu teema on väga keeruline. kuid ma tahaksin mainida ühte asja, mida tänase arutelu käigus ei ole veel mainitud. selles raportis mainitakse terrorismivastast võitlust. kuid mulle tundub, kui me võitleme terrorismi vastu, me teinekord rikume inimõigusi, eriti nende meetmete kasutamisel, äh, mis puudutavad isikuandmete kogumist. ja see võib kaasa tuua inimõiguste rikkumisi. seetõttu ma ei sooviks, et Euroopa Liit võtaks vastu sellise õigusakti nagu Ameerika Patriot Act. ma tahaksin vältida suure venna staatuse tekkimist selles olukorras ja ma arvan, et Euroopa Nõukoguga koostöös me peaksime eh, tihedamalt töötama selle nimel, et pikaajalist strateegiat koostada. ja viimasena härra Castrado. tänan, juhataja, ma tahaksin avaldada tänu variraportööridele ja kolleegidele, kes on teinud tõsid tööd ja panustanud selle raporti täiustamisse läbi komisjonide, see on olnud pikaajaline ettevõtmine, on olemas mitmeid punkte nagu seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus, mis minu jaoks on olulised me räägime sellest, kuidas muuta LGBT kogukonna staatust, me räägime rahvusvahelisest kohtust ja Rooma lepingust me räägime sellest, et, et on riike, kes soovivad oma staatuse tunnustamist nagu Pakistan. me räägime ka muudatusettepanekutest, üks minu sõpradest Itaalia senator töötas eh, seaduseelnõu kallal just samal teemal ja seetõttu ma tahan tänada kõiki kolleege siin ja ka teisi ja tahan tänada ka eriesindajad ja ma loodan, et sellest saab äh, hea lähtealus inimõiguste edendamiseks kõikides riikides ja ma tahan öelda, et äh, me tähistame ka kahe kogukonna vahelise lepituse tähtaega. suur tänu, meil oli väga pikk, väga põhjalik arutelu ja selle arutelu lõpetuseks tahaksin anda sõna proua Mogherinile. räägin lühidalt see arutelu on olnud väga äh, rikas kommentaaridest ja ettepanekutest, äh, mida me igati arvesse võtame ja tähele panime. ja ma kinnitan teile, et, et me lähtume nendest äh, sellel olulisel etapil, kui me valmistame ette inimõiguste, demokraatia ja poliitikat järgmiseks viieks aastaks. ma mainiksin vaid ühte punkti ja paljud teist seda ka nimetasid, sest ma leian, et, et kuigi ma sellest ei rääkinud oma avakõnes, on mul väga isiklikult tugevad tunded sellega seoses, see seostub naiste rolliga ühiskonnas, nende juhtrolliga ja naistevastase vägivallaga. Need on ühe mündi kaks poolt ja meil kuluks tunde, et seda teemat põhjalikult arutada, kuid ma tahaksin rõhutada seda, et mõned teist ütlesid, et naistevastase vägivalla vastu võitlemine ei, ei piirdu ainult seadusandluse muutusega, see tähendab ka kultuurimuutusi, alustades äh, haridusest ja, ja mitte ainult tütarlaste õpetamist, vaid ka poiste õpetamist meie oma peredes, oma koolides ja see ei ole mitte meie välispoliitika osaks, vaid ka meie sisepoliitika küsimus. ma tahtsin jagada teiega äh, seda, et ma olen otsustanud kaheksandal märtsil töö pühendada Afganistani naistele, eriti nendele afgaani naistele, kes üritavad äh, kogeda juhtrolli poliitikas, institutsioonides, politseijõududes, kohtusüsteemis, ajakirjanduses, meedias. me peame neid toetama igati, me oleme käivitanud ka vastava programmi Euroopa institutsioonides nende toetuseks, et me saaksime selle kanali avatuna hoida ja julgustada neid nendel rasketel aegadel. ja lubage teiega jagada ka fakti, et üheksandal märtsil eelmisel esmaspäeval mul oli meeldiv võimalus olla New Yorgis äh, äh, äh, kohtudes ÜRO naiste küsimuste tegevdirektoriga ja me rääkisime sellest, kuidas naiste mõjuvõimu ühiskonda suurendada ja kuidas võidelda naistevastase vägiallaga. ja mul oli võimalus osaleda sellel avaistungjärgul koos meie eriesindaja, mis oli pühendatud Peking, Peking pluss kakskümmend konverentsile ma tahaksin veel kord rõhutada, te olete teinud väga väärtuslikke sõnavõtte, eh, teinud suurepärast tööd. ja sellest ma eh, toon välja eh, kaks konkreetset kohustust. me peame koordineerima oma sise- ja välistegevust inimõiguste vallas, meie poliitikates. teiseks, me peame üritama neid sisse viima kõikidesse meie valdkondadesse eriti meie suhetes kolmandate osapooltega kõikjal maailmas ja kohustus tegutseda koos, erinevad institutsioonid omavahel, nõukogu, komisjon ja väga ka Euroopa Parlamendiga ja ma tahaksin teid kõiki südamest tänada. Teie panuse eest tänasesse arutellu, tänada variraportööre ja loomulikult ka raportööri, härra Pantserit suurepärase raporti eest, mis saab olema aluseks meie edaspidisele tööle Äh, nendel kriitilistel aegadel ja seda koos Stavros Labrinidisega. tänan teid. suur tänu, proua kõrge esindaja. ja nüüd ma tahaksin sõna ka härra Pantseerile, raportöörile kaheks minutiks. suur tänu selle arutelu eest ka mina soovin tänada teid, kõrge esindaja, sellele, et te keskendute sellele, mida kasulikku tuleks ära teha. ma arvan, et on oluline kasutada teistsugust lähenemist, võib-olla äh, me ei ole kõigega nõus, äh, aga äh, inimõiguste harta preambulas on öeldud, et Euroopa Liit seab oma poliitika keskmesse inimesed ja see ei peaks jääma abstraktseks mõisteks, aga tegelikult sõna inimesed viib meid kaugemale abstraktsest, me räägime üksikisikutest, me räägime inimeludest me räägime äh, tõelistest tingimustest ja me räägime sellest, et inimõigusi ei tohi rikkuda. ma olen kuulnud härra Beilt ja teiste soost äh, kahetsusväärseid märkusi LGBT eh, eh, kogukonna esindajate kohta, mis näitab seitse, et neil puudub ähm, tsiviilvastutuse ähm, tunne po nende poliitilises tegevuses, kuid mind see tegelikult ei üllatanud, sest me oleme hakanud harjuma sallimatusega teatud isikute poolt. ja ma võtan arvesse ka seda, et äh, tegemist võib olla ka paradoksiga, et on, tekib oht, et me oleme ajas tagasi, kuid ma leian, et me oleme üht-teist saavutanud ja ma väga loodan, et äh, äh, parlamendi enamus saavutab konsensuse selles küsimuses. suur tänu, härra Pantseri, selle lõppsõnavõtu eest ja arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. ja nüüd Läheme edasi järgmise olulise ja raske arutelu juurde vastavalt päevakorrale. ja see on avaldus ebastabiilse olukorra kohta Liibüas ja selle tagajärgede kohta ja nüüd annan